tööga peame tagama selle, et teine voor saaks rahumeelselt toimuda. nii et valimiste vaatlejad teevad tähtsat tööd kuni selle pühapäevani ja tegelikult ka pärast seda, aitäh! aitäh ka teile! ja me läheme nüüd edasi digitaal küsimustega digitaalajastu avalik-õiguslik ringhääling ja toalsüsteemi tulevik, sõna saab härra Peelet suur aitäh! tere õhtust, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid! see resolutsioon, mille me loodame täna heaks kiita, mille me loodame selle nädala jooksul heaks kiita, on minu meelest väga mõistlik ettepanek. ja näitab, et Euroopa Parlament toetab uut digitaalset ajastut ning avalik-õigusliku ringhäälingu ja eraõigusliku ringhäälingu sobivat tasakaalu. ja tegelikult on see Euroopale vägagi omane ja teistele maailma osadele mitte, Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis näiteks midagi äh, sellist ei leia, seal sellist duaalsüsteemi ei ole. kuid Euroopa Liidu riikides on ja duaalsüsteemi äh, levik on näidanud, et tegelikult kaitstakse niimoodi kõige paremini pluralismi, meediaettevõtete sõltumatust, äh, pressivabadust ja kõike muud. kahjuks on see süsteem nüüd saabunud, sattunud löögi alla ning ähm, seda survet avaldavad mitmed erinevad osapooled, näiteks äh, liikmesriigid, kes ütlevad, et tarvis oleks raha kokku hoida ja ka erameediaettevõtted, kes ütlevad, et äh, avalik-õiguslikul ringhäälingul on äh, liiga palju õigusi, et nad moonutavad konkurentsi, eriti mis puudutab internetiteenuste pakkumist ning äh, selline olukord on kaasa toonud selle, et avalik-õiguslik ringhääling on äh, mitmetes liikmesriikides sattunud tõsistesse raskustesse. see tähendab seda, et äh, see õrn tasakaal, mis avalik-õigusliku ja erasektori ringhäälingu vahel on seni valitsenud, on sattunud ohtu. meie peame tagama, et Euroopa meediamudel ka praegustes rasketes aegades suudaks säilitada oma elujõulisuse, sest meil on vaja, et duaalsüsteem oleks olemas ka tulevikus ning selle kohta olengi koostanud resolutsiooni. esimene punkt, mida ma käsitlen, ma ei tea, kas kõik seda teavad, on see, et kõikidel Euroopa Liidu liikmesriikidel on, on kohustus, sest nad on Euroopa Nõukogus andnud lubaduse pressivabadust kaitsta ning lahutamatuks osaks sellest tööst on ülesanne rahastada avalik-õiguslikku ringhäälingut äh, ka pikemas perspektiivis, see on selgelt võetud kohustus ning Euroopa Parlament soovib kahekümne seitsmele liikmesriigile meelde tuletada, et need kohustused on kord võetud ja see tähendab seda, et neid tuleb nüüd ka täita. teine punkt, mida tahaksin välja tuua, on see, et pluralism ja pressivabadus üldiselt on tähtsaks osaks demokraatiast ja seetõttu on meil vaja meediapluralismi äh, vaatlejat ning äh, komisjon on välja töötanud vastava algatuse, äh, selline vaatleja võib tegelikult olla ka hoiatussüsteemi osaks. paljudes liikmesriikides, paljudes regioonides on äh, meedia mitmekesisus ja meedia pluralism äh, juba sattunud ohtu või võib sattuda ohtu ning seetõttu on sellist vaatlejat vaja. ning äh, lõpetuseks tahaksin meelde tuletada ka seda, et meedia, meedia ülesanded on tänapäeval muutunud, meil on nüüd internet ja see tähendab uusi väljakutseid avalik-õiguslikule ringhäälingule ja tema rollile internetis või online-teenuste alal. paljud liikmesriigid on unustanud, et nad on lubanud kaitsta avalik-õigusliku ringhäälingu tegevust ka internetis, ka need on kohustused, mida tuleb täita ja see tähendab seda, et meil tuleb defineerida sellised mudelid, kus internetiteenuse pakkujad ja otsingumootorid äh, samuti aitaksid kaasa meedia tasakaalu säilitamisele. me ei tohiks enam lihtsalt kõrvaltvaatajatena äh, jälgida, mis juhtub, sest ühel päeval me ärkame ja leiame, et Google, Youtube ja teised on meediamaastikku röövinud ja seda me kindlasti ei soovi, aitäh! suur tänu! vaba mikrofoni raames on palunud sõna kolm parlamendiliiget. esiteks kolleeg Mikolasek. suur tänu selle võimaluse eest sõna võtta, proua president, kallid kolleegid. Euroopa Liidus me peame võtma samme, et tagada arvamuste tasakaalustatud esitamine, mis tähendab seda, et me peame tagama ka tasakaalu avalik-õigusliku ja kommertsmeedia vahel turul, et kindlustada sõnavabadus ja võimaldada konkurentsi. ei saa seetõttu toetuda ainult ühele tegurile, vaid peab mõtlema ka sellele, kuidas avalik-õiguslik meedia on esindatud eh, siseriiklikul tasandil ma usun, et tasakaal avalik-õigusliku kommertsringhäälingu vahel ja nende esindatus internetis peaks olema Euroopa Liidu prioriteetseks rolliks ja kõik osapooled peaksid tegema koostööd selle nimel, et äh, pakkuda huvitavat ja tõest informatsiooni ka interneti teel. ja lõpetuseks ma tahaksin mainida ka seda, et pressivabadus on demokraatia alustugi tänan, järgmisena saab sõna härra Ehrenhauser. jah, herzlichen Dank, also ich denke suur aitäh! ka mina leian, et äh, meediasüsteem, mis Euroopas on duaalne, on tegelikult senise edu tagatis, ühelt poolt on tegemist avalik-õiguslike, teisalt äh, äh, eraettevõtetega, kuid reaalsus näeb viimasel ajal kahjuks hoopis teistsugune välja erasektoris kommertskanalite puhul toimub kiire monopoliseerumine ja see on ohtlik ka eh, selles mõttes, et see toimub kõik ajal, mil nende majanduslik seis ei ole sugugi kiita. samas eh, me põrkume kokku avalik-õiguslikus televisioonis või raadios sellega, et et keeletoimetaja, et äh, saadete toimetajad saavad väga selgesõnalist poliitilist nõu äh, vähemasti ma tean, et äh, Austrias puutume me kokku sellega ja see tähendab seda, et meediavabadus on tõsise löögi all. selles mõttes on oluline, et ähm, Euroopa Liit midagi ette võtaks, muuhulgas on oluline eelhoiatussüsteem monopolide kujundamise kujunemise ennetamiseks. suur aitäh, kolleeg Roitova, palun. tänan, äh, lubage tõstatada kaks selle aruteluga seotud küsimust. audiovisuaal, visu-, visuaalmeediateenuste äh, direktiiv tõhustab järelevalveorganite tegevust ja tagab laste kõrgema kaitse ebasobivate programmide ja reklaami vastu, kui liikmesriigid ei ole näidanud üles vajalikku distsipliini selle direktiivi tingimuste elluviimisel. minu kodumariigis võeti see vastu alles teisel juunil. autoriõiguse äh, õigusaktid ei ole veel harmoneeritud, me peame lihtsustama audiovisuaalteoste ja kollektiivsete õiguste äh, haldajatele äh, tegevuse, ka autorite teoste puhul. ma olen kuulnud, komisjon tahab välja pakkuda uue õigusakti, mis on, piirdub ainult muusikateostega, mitte audiovisuaalteostega. ja seetõttu ma küsin komisjonil, kas nad kavatsevad parandada seda suurt viga või peame meie parlamendikomisjonides sellega tegelema ja äh, sellega tegeleb ka käesoleva raporti punkt kolmkümmend kolm suur tänu. ja nüüd saab sõna härra Paško. tänan, proua president. ma tahaksin avaldada toetust raportöörile, et äh, algatada arutelu äh, meediateemadel Euroopa Parlamendis. see teema on äärmiselt oluline, eriti digi-, digiteerimise ajastul meil toimuvad suured muutused selles valdkonnas. meediakeskkond erinevates riikides Äh, on erinev, tegutsevad avalik-õiguslikud ja erameediaettevõtted ning nendevaheline suhe erineb liikmesriigiti. on juhtumeid, äh, kus eraringhääling ja erameediakanalid ei ole ühtlustatud ja ei ole suuteline kodanikele ka selgeid sõnumeid edastama, kuid äh, väga sageli mm, poliitilised võimu esindajad sekkuvad avalik-õigusliku ringhäälingu tegevusse, omanik, nii nagu, nagu erakanalite omanikud ja juhid suunavad nende poolt pakutavat sisu. me peame jälgima, kuidas kulgeb raha avalik-õiguslikus ja erakanalites, eh, eh, siiski tagades ajakirjanike vabaduse et äh, neile ei surutaks peale väljaspool kontrolli. Ähm, nende tegevus peab olema allutatud enesekontrollile ja nemad otsustavad, mida nad toodavad ja see on põhiline muutus, mis peaks aset leidma. tänan. ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja proua Damanaki. proua president, komisjon tervitab Euroopa Parlamendi raporteid Äh, äh, digitaalaasta avalik-õigusringhäälingu individuaalsüsteemi tuleviku kohta. raport on, kujutab endast tasakaalustatud teksti, et see toetab olemasolevat duaalsüsteemi, mis põhineb avalik-õigusliku ringhäälingu ja kommertsringhäälingute koos eksisteerimise põhimõttel äh, Äh, nii nagu audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ühes põhjenduspunktis on kirjas, taoline kooseksisteerimine on just see, mis eristab Euroopa audiovisuaalmeedia turgu teistest turgudest ja raportis on seda täiel määral tunnustatud äh,. liikmesriikide avalik-õiguse ringhäälingut käsitlev protokoll Euroopa Liidu lepingus tunnustab äh, liikmesriikide õigust korraldada avalik-õigusliku ringhäälingu tegevust ja selle rahastamist, kuid selline rahastamine ei peaks kahjulikult mõjutama äh, kaubandustingimusi ja konkurentsi Euroopa Liidus. liikmesriigid äh, määravad kindlaks avalik-õigusliku ringhäälingu rahastamise tingimused, äh, pidades kinni Euroopa Liidu riigiabi reeglitest. me nõustume selle raporti põhisuunitlusega, nimelt seda, et avalik-õiguslikul ringhäälingul peab olema võimalus kasutada ka digiteerimisega kaasnevaid võimalusi ning edastusplatvormide mitmekesistamist, eh, lähtudes eh, tehnoloogilisest neutraalsusest. seda tunnustab ka komisjon oma uuendatud teatises aastast kaks tuhat üheksa, mm, kus räägitakse riigiabi reeglite kohaldamisest avalik-õigusliku ringhäälingu tegevuse, kuid meil on paar kommentaari eh, ele, raporti kahe elemendi kohta eh, kõigepealt Euroopa Nõukogu poolt kehtestada standardid eh, kinnipidamise monitoring Euroopa Liidu liikmesriigid ei saa anda volituse Euroopa audiovisuaalvaatluskeskusele äh, äh, ilma teiste liikmete nõusolekuta ja ka komisjon ei saa seda teha. teiseks raportis on tehtud ettepanekud, on väidetud, et teatud liikmesriigid ei ole rakendanud äh, vajalikke meetmeid selleks, et edendada Euroopa teoseid avalik-õigusliku ringhäälingu kaudu Äh, äh, see on vastuolus komisjoni viimase aruandega. vastavalt selle aruandele äh, Euroopa Liidu Ringhäälingu ettevõtted on hästi tegutsenud Euroopa programmide edendamisel ja reklaamisel. avalik-õigusliku ringhääling peaks olema innovatsiooni eesrinnas äh,, uute formaatide ja kvaliteedi edendamisel, tehnilisel arendamisel, kui nad tõesti soovivad sammu pidada väljakutsetega ja arengutega. me nõustume kõigi nende muude punktidega ja ma ootan koostööd Euroopa Parlamendiga nendel teemadel äh, meie aluslepingudega ette nähtud raamistikest kinni pidades. tänan, sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub neljapäeval äh, kell kaksteist. meie järgmine päevakorrapunkt on härra